Bene, buongiorno a tutti. Eh, scusate questi pochi minuti di... tere päevast kõigile. vabandage, et alustame väikese hilinemisega. püüame siiski kaotatud aja tasa teha. palun teil nüüd äh, pannud teid pisut vaikust ja mul on ka mõned teadaanded. kõigepealt vastavalt saja üheksakümne teisele artiklile on koordinaatoril võimalus võtta vastuseid, vastu otsuseid vastavalt raportööride nimetamisele. vastavalt äh, komisjoni programmile president Puusek koostöös parlamendi juhatusega tõstatas Saharovi konverentsi korraldamise idee, mis ühendaks kõiki inimesi, kellele on Saharovi auhind omistatud. see konverents tegeleks inimõigustega ja toimuks kahekümne kolmandal novembril alates kella üheteistkümnest. seega pidime oma ajakava kohaldama vastavalt sellele päevale, seega sellel nädalal, alustame kahekümne teise novembri hommikul ja mitte pärastlõunal, nagu enne ette nägime ja lõpetame kahekümne kolmandal novembril kell kümme kolmkümmend, et saali konverentsiks ette valmistada. seega presidendi nimel kutsun teid üles aktiivselt sellel konverentsil osalema ja saate ka kohe peagi selle programmi nüüd saame hääletamise juurde minna. palun teil panna kaart valmis, ma näen, et te olete seda juba teinud. ja äh, paar sekundit läheb veel aega, enne kui alustame Bene, allora possiamo cominciare. saame nüüd siis alustada. kõigepealt Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia rakendamise hetkeseis. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss nel-, viis mis on jaotatud kahte ossa, esimene poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, ütleksin tagasi lükatud. kontrollime teist osa. ja selgituseks, et teine osa puudutab sõna conditional, teine osa elektrooniline hääletus on avatud, hääletame teise osa üle ja sõna conditional üle. Chiusa. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli, kolmekümne vastu, vastu võetud. mingem nüüd parandusettepaneku kahekümne viienda muudatusettepaneku juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend seitse, kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu ei ole selge, kontrollime elektrooniliselt, kolmekümnes muudatusettepanek, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa ja kakskümmend viis, seega tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seega kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seega muudatusettepanek, äh, sumuline muudatusettepanek üks äh, poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge, hääl, elektrooniline hääletus on avatud, nelikümmend üks. palun tõstke käed selgelt, nii, hääletamine on lõppenud kolmkümmend neli ja üheksateist, seega heaks kiidetud nelikümmend kaks, nelikümmend kolm poolt. vastu hääl, erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend neli poolt. vastu erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime nelikümmend neli, elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend viis vastu, kolmkümmend üks poolt, heaks kiidetud nelikümmend kuus poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend seitse poolt. vastu, erapooletuid, ütleksin, et heaks kiidetud nelikümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend üheksa poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend poolt vastu. ei ole selge, seega hääletame elektrooniliselt. hääletamine on avanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa vastu ja kakskümmend kaheksa poolt, sellepärast ei olnudki selge, milline tulemus on. ei siiski, kakskümmend üheksa, palun. Ah, allora ecco, clamorosa. Aitäh selle viimase hääle eest. seega ühe häälega on heaks kiidetud viiskümmend üks poolt. vastu, erapooletuid ütleksin, et tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt. olgu, viiskümmend üks, hääletame elektrooniliselt. Aperta la votazione, sempre il suo voto hääletamine on alanud. ja veel kord võidab ühe häälega. viiskümmend kaks poolt. vastu. erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kolm poolt. vastu. erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend neli poolt. vastu. erapooletuid ei, see ka ei ole selge, nii et hääletame elektrooniliselt, palun. Ci sono ancora quattro uh... meil on veel neli kolleegi, kes ei ole hääletanud, sest nad tegelevad muude asjadega. üks on veel puudu. nii, hääletamine on nüüd lõppenud viis, kakskümmend üheksa poolt ja kakskümmend kaheksa vastu. seega heaks kiidetud kompromiss kaheksa poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend kaks poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kolm, või olgu kuuskümmend kaks, hääletame elektrooniliselt, palun. kuuskümmend kaks siis Chiusa. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt ja kakskümmend kaheksa vastu, seega heaks kiidetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. kuuskümmend neli, ei, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see ka ei ole selge, nii et hääletame elektrooniliselt, palun. Sì, adesso hanno votato tutti, chiusa la votazione hääletamine on lõppenud, kakskümmend üheksa vastu, kakskümmend kaheksa poolt. ja kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa, seega äh, ei lähe läbi ja on tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, ei, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, seitsekümmend kaheksa poolt vastu. ei, see ei ka ei ole selge, nii et elektrooniline hääletus on nüüd avatud, seitsekümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. ei kolmkümmend vastu, ühe kakskümmend üheksa poolt, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt. vastu erapooletuid, heaks kiidetud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, ei, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu erapooletuid heaks kiidetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud parandusettepanek üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. meil on suuline muudatusettepanek üheksakümne kuuenda muudatusettepaneku kohta. kes äh, soovib selle ette lugeda, autor palun. Kirillov, palun. suur tänu, mul on muud suuline muudatusettepanek, mis tegeleb sellega, et hiljuti oleme saanud positiivseid uudiseid võimaliku leppe kohta Turkmenistani ja Aserbaidžaaniga, mis puudutab Kaspia gaasituru projekti, seega minu muudatusettepanek rõhutab Kaspia projekti olulisust Euroopa energiajulgeoleku jaoks ja väljendab Euroopa Komisjoni toetust sellele projektile ning märgib, et Türkmenistan peaks kiirelt alla kirjutama leppele mulle tundub, et see on lisandus, mis ei muuda muudatusettepanekut, aga vaatame, mida raportöör arvab sellest. ma arvan, et rohelised ei toeta seda suulist muudatusettepanekut. sellisel juhul ei saa me seda kaasata ja ei hääleta selle üle. mingem siis muudatusettepaneku number üheksakümmend seitse juurde ei, vabandust, üheksakümmend kuus ilma suulise muudatusettepanekute poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada üks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viis poolt, vastu, tundub, et on tagasi lükatud, aga ei ole kindel, seega hääletame saja viiendat muudatusettepanekut elektrooniliselt, palun. Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa kolmekümne vastu heaks kiidetud, sada kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitse poolt vastu erapooletuid heaks kiidetud. sada üheksa poolt, vastu. ei ole selge, sada üheksa, hääletame elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud siin on pooleks, nii et äh, tagasi lükatud sada kümme, sada üksteist, teist poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kaksteist poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kolmteist poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada neliteist poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kuusteist poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu ei ole selge, seega sada üheksateist, palun hääletame elektrooniliselt. aitäh, hääletamine on lõppenud heaks kiidetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kakskümmend neli suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksateist, ei, sada kakskümmend viis, vabandust. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. siin on suuline muudatusettepanekud, mida äh, raportöör tahab kommenteerida. noh see n'est pas moi, c'est ma... Ei, ütleb äh, raportöör, mitte mina. Pensavo fosse la suur tänu, härra esimees. teatud lõikudes on terve rida olulisi teemasid välja toodud, kuid need ei ole suunatud põhjaliku analüüsi äratoomisele igas riigis. tegemist on täpsustusega kas kellelgi on vastuväiteid? ei, vastuväiteid ei ole. siis kiidame heaks, hääletame selle üle, selle täpsustusega, kogu selle ploki üle siis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et ei ole selge, nii et avame elektroonilise hääletuse koos suulise muudatusettepanekuga, mille me pidasime vastuvõetavaks. jah, koos äh, suulise muudatusettepanekuga. meil on veel, ei, nüüd on vist kõik hääletanud. hääletamine on lõppenud suure ülekaaluga heaks kiidetud. mingem nüüd saja kolmekümne teise muudatusettepaneku juurde. kes on poolt? vastu? erapooletuid? ei ole selge, nii et hääletame elektrooniliselt. ma vabandan, aga ma ei näinud käsi tõusmas. hääletamine on lõppenud kakskümmend seitse vastu, kakskümmend üheksa poolt, seega heaks kiidetud. sada kolmkümmend kuus poolt, sada kolmkümmend kolm, vabandust, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kolmkümmend kaheksa ja üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend, kes on poolt. tahate, et me kontrolliks, olgu sada kolmkümmend kaheksa ja sada kolmkümmend üheksa hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud kakskümmend üheksa poolt kakskümmend kaheksa vastu. seega läheb läbi sada nelikümmend, kes on poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt. vabandust, ütleb esimees, sada nelikümmend üks, kes on poolt. vastu, erapooletuid tundub ebaselge olevat, nii et hääletamine on avatud Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. nagu ikka, kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu ja seega tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend kolm. E, siin on kahes osas, esimene osa, kes on poolt e,, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ütleksin, et on tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viiskümmend, sada viiskümmend viis. elektrooniline hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa seega tagasi lükatud sada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu. hääletame elektrooniliselt, sada viiskümmend kuus, palun. täna teete minu elu väga raskeks, sest teil on täpselt pooleks. kolm inimest pole veel hääletanud kes ei taha hääletada. hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse vastu, kolmkümmend poolt, seega heaks kiidetud sada viiskümmend kuus, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kuuskümmend üheksa olgu sada kuuskümmend kaheksa, teeme elektroonilise kontrolli, palun hääletame. <laughs> <laughs> Eh, questa volta è uno solo che non vota. nüüd on ainult üks inimene, kes ei hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend üheksa kolmekümne kuue vastu, seega heaks kiidetud. seega sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge, palun hääletame elektrooniliselt Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. kolme häälega läheb läbi sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend neli tahate, et kontrollime, sada seitsekümmend kaks, väga hea, hääletamine on siis avatud. <laughs> Eh, hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt ja kakskümmend kaks vastu, seega heaks kiidetud, sada seitsekümmend neli poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend. palun tõstke käed korralikult üles, sada seitsekümmend neli hääletame elektrooniliselt palun tõstke käed korralikult üles, muidu kaotame aega. sada seitsekümmend neli, hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus kolmekümne kahe vastu heaks kiidetud sada seitsekümmend viis, kes on poolt. vastu. erapooletuid ei ole selge, sada seitsekümmend viis, elektrooniline hääletus, palun. seekord tõstsite käed korralikult küll üles hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks vastu, kakskümmend seitse poolt, tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kaheksakümmend, kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli kontrollime seda kaheksakümmend kaht. hea küll. hääletamine on avatud. tere, kolleegid, on Sten. kolm kolleegi ei hääleta. ei ole oluline. sulgeme hääletamise, kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend viis vastusega heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kolm, sada kaheksakümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletuid jälle ei ole selge, seega hääletame elektrooniliselt. Chiusa la votazione, 24 hääletamine on lõppenud, kolmkümmend viis poolt, kakskümmend neli vastu, heaks kiidetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss üks, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. nüüd läheme viienda muudatusettepaneku juurde, poolt, vastu, erapooletuid ei tundu selge olevat, nii et hääletame elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud viienda muudatusettepaneku üle kakskümmend viis vastu, kolmkümmend neli poolt, heaks kiidetud kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksas muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu erapooletuid ei ole selge, seega hääletame elektrooniliselt. muudatusettepanek kaheksateist. Kiusa. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üheksa vastu, kakskümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud. Inka kaks. arvamuses, kes on poolt? vastu. erapooletuid ei ole selge. Inta kaks hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli vastu, kolmkümmend viis poolt, heaks kiidetud Inta kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud Inta üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud Inta kaksteist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Inda kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, DV üks poolt, vastu, erapooletuid, ütleksin, et heaks kiidetud, DV kaks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud DV3 poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, DV5 tahate, et me kontrolliks, DV3, palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud DV3-e üle siis. kakskümmend neli vastu, kolmkümmend neli poolt, seega heaks kiidetud. DV5, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ei saa hästi aru, nii et äh, hääletamine on avatud. Äh, funziona. Ah, äh, ok. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis ja kakskümmend kolm, kuuendat ei hääleta. seega TV7, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. TV8, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. TV10 poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud, DV11 poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, DV12 poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et on heaks kiidetud, aga kontrollime. oodake korraks Eh, abbiamo un meil on hääletamismasinatega probleem, peame tegema reseti, mis võtab mõne minuti. kui tahate, siis võime proovida uuesti käe tõstmisega hääletada. proovime vähemalt kaheteistkümnenda üle hääletada, seega tõstke käsi, kes on poolt DV kaksteist Venticinque. kakskümmend viis ja nüüd, kes on vastu? Contrari, io anche favorevole eh,. Contrari. Sembrerebbero meno. Ci sono delle astensioni? kas eh, keegi on erapooletu? neli erapooletut. seega tundub, et kakskümmend kuus kahekümne kuue vastu aga kui tahate, siis ootame ära, kuni saame elektroonilise vastuse, muidu läheme edasi kahe häälega võib lihtsalt eksida, aga lähme siiski edasi. TV14, kes on poolt? vastu? seekord on heaks kiidetud viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. TV7, ei. nüüd on vaja igal juhul elektrooniliselt hääletada. sest et mitte aega kaotada, siis lõplik hääletus resolutsiooni üle toimub siis, kui aparaadid on uuesti töökorras ja seni Läheme järgmise arvamuse juurde. Voti. muudatusettepanek kuus. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss number kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid heaks kiidetud. number üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud muudatusettepanek number kümme, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ma ei oska öelda. nüüd, kuna masinad töötavad, siis saame elektrooniliselt üle kontrollida. muudatusettepanek number kümme, hääletus on alanud. muudatusettepanek number kümme. kuuskümmend 60 hääletuskaarti, viiskümmend üheksa hääletanud, nüüd kolmkümmend viis poolt, seega läheb see läbi. number üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss number kolm. selge, muudatusettepanek number üksteist. kontrollime üle, hääletus on alanud. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. kak-, neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. number viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuus, seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt? tahate üle kontrollida number seitsmeteistkümne? palun. kuusteist langeb ära minu arvates. seitseteist ei lange ära. me hääletasime seit-, number seitseteistkümmet, mitte kuuteist kuuteist me ei hääletanud. see käib siia kompromissi sisse, ma ei tea, kas te saite valesti aru, me hääletasime number seitseteist. nii et seitseteist tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend üks poolt, kakskümmend, kontrollime elektrooniliselt üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm vastu, kolmkümmend viis poolt. ma vabandan, aga ma ei näinud, et nii palju käsi oleks tõstetud. ei siiski, kakskümmend üks, kes on poolt? kakskümmend, äh, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss number neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number viis poolt, vastu, erapooletuid. see ei ole päris selge, kontrollime üle, hääletus on alanud. üks kolleeg ei ole veel hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt ja seega läheb see läbi, lõplik elektrooniline hääletus, palun, hääletus on alanud. professionaal We are voting the other one. Eh, c'è sempre qualche collega che ha la scheda ma non vota. alati on mõni kolleeg, kellel on kaart sees, aga kes ei hääleta. viiskümmend kuus poolt, vastu ei ole keegi, seega see läheb läbi, aga nüüd peame elektrooniliselt hääletama resolutsiooni reso-, mis enne jäi hääletamata, nii et elektrooniline hääletus on selles osas avatud. eelmine resolutsioon, mis jäi vahele just nimelt äh, elektrooniliste probleemide tõttu. ootan veel natuke, aga kaardid on sees ja kui te ei hääleta, siis mis siis ikka, hääletus on lõppenud. nelikümmend üheksa poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole. palju õnne raportöörile kaks minutit pausi. ja siis hakkame jälle pihta, ärge oma hääletuskaarte siia maha unustage. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Prego. niisiis, alustame taas tööga. võtke palun istet, kallid kolleegid. nüüd me peame arutama päevakorrapunkti number kuus, milleks on Euroopa Liidu rahaline abi Afganistanile. meie äh, arvamuse koostaja on pro-, proua Jäätenmägi kolleegid on esitanud äh, mitmeid muudatusettepanekuid. nagu te teate, siis äh, see on arvamus eelarvekomisjonile ja ilma pikema sissejuhatuseta annangi sõna raportöörile, arvamuse koostajale siis, äh, et ta saaks rääkida arvamusest ja muudatusettepanekutest, palun suur aitäh, lugupeetud esimees rahvusvaheline kogukond on äh, alates kahe tuhande esimesest aastast Afganistanis kohal olnud äh, ning äh, miljard dollarit on sellele riigile lubatud ja eraldatud, aga selle kõige taustal on saavutatud ainult mõned üksikud tulemused. aga julgeolekuolukord ning sõda on olnud üheks põhjuseks sellele äh, Äh, ja see on äh, abi tõhusust äh, suuresti kahastanud. ma pean kahetsusega tõdema, et paljud arenguindikaatorid ei näita olulist olukorra paranemist. peamiseks väljakutseks, kui me räägime Afganistanile antavast abist, on selles, et abi ei jõua alati selleks ette nähtud kasusaajateni ehk siis Afganistani inimestele ja ühiskonnale sageli süüdistatakse Afganistani poolt korruptsioonis ja seda tehakse õigustatud põhjustel, aga samas me peaksime tunnistama ka seda, et ka meie ei ole täiuslikud. oluline on see, et komisjon ja rahvusvaheline kogukond pööraksid rohkem tähelepanu sellele, et vähendada vahenduskulusid ja raiskamist. mina kutsun üles loomaks keskset andmebaasi ning ma kutsun üles ka uurima äh, abi tõhusust ja kulu praegusel hetkel ma pean ütlema, et hetkel ei ole ajakohaseid ja usaldusväärseid andmeid, andmete puudumine õõnestab abi tõhusust ning äh, ka läbipaistvust lõpetuseks tahaksin rõhutada, et äh, oluline on see, et komisjon äh, nõuaks asjakohast ja piisavat informatsiooni rahade kasutamise kohta. lugupeetud esimees, ma tahaksin rõhutada, et kui Äh, valdkonnapõhine eelarvetoetus Afganistani puhul sisse viiakse, siis seda tohiks anda ainult äh, äh, haldustasanditele, ähm, mille tegevus on läbipäistev ma tahaksin rõhutada, et raha ei tohiks anda suutlikkuse suurendamiseta ja sellele keskendumiseta. Äh, suutlikkuse suurendamine peaks olema siis raha andmise eeltingimuseks. Äh, kolleegid erinevatest äh, fraktsioonidest on esitanud kokku kakskümmend neli muudatusettepanekut ja mul on hea meel näha, et paljud muudatusettepanekud Äh, toetavad arvamuse peamist joont ehk siis korruptsiooni väljajuurimist ning äh, seda, et on vaja parandada abi tõhusust. mina olen ka ise mõned muudatusettepanekud esitanud äh, koostöös variraportööridega härra Liiseki ja härra Lakiga ja need muudatusettepanekud püüavad parandada aruandluskohustust ja läbi läbipaistvust eh, nii abi andmise puhul kui eh, piirkondliku koostöö puhul ja me tahame eh, vähendada ka oopiumi kasvatamist. ma tahaksin kasutada ära võimaluse ning tänada härra Arlakit ning härra Liisekit suurepärase koostöö eest lugupeetud esimees, ma ootan põnevusega mm, kolleegide poolseid Äh, tagasisidet, arvamuse ja ka muudatusettepanekute kohta. suur aitäh, proua Jätenmäki ja nüüd saab sõna härra Arlaki. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma olen nõus sellega, et arvamus peegeldab Afganistani arenguid Euroopa Liidu poolse rahalise abi valdkonnas ja ma tahaksin rõhutada, et see arvamus äh, ühineb erinevate fraktsioonide seisukohtadega ähm,, ähm, mis puudutab Euroopa Liidu rahalise abi andmise analüüsi Afganistanile ja see äh, ühildub äh, ka selle parlamendi poolt aasta tagasi vastu võetud raportis sisalduvaga. siin arvamuses rõhutatakse asjaolu, et ähm, Afganistanis on tõsine probleem ähm, Euroopa Liidu rahalise abiga seoses, selles osas, mis puudutab korruptsiooni ja raiskamist. Ähm, äh, korruptsioon on raha äh, kulutamisega äh, seoses ning raiskamine rahvusvahelise abiga seoses, siin arvamuses kinnitatakse seda kõike ka. lisaks sellele kinnitatakse siin arvamuses ka seisukohta, mille parlament aasta tagasi võttis nimelt kahjuks kuni praeguseni ja nõukogu, kuni praeguseni komisjon ja nõukogu ei ole äh, selle küsimusega tegelenud, äh, ei ole keskendutud Afganistani tragöödiale ja ma loodan, et parlamendil on varsti äh, võimalus seda küsimust arutada. me kohtume varsti Afganistani delegatsiooniga ning seal me arutame kõige viimaseid probleeme, eriti just julgeoleku valdkonnas, mis on Afganistaniga siis seotud. suur aitäh ja nüüd härra Liisek, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, me kõik, kes me siin saalis oleme, teame, et Euroopa Liidu poolne abi Afganistanile on äh, midagi sellist, äh, mis peab jätkuma mitmete aastate jooksul, sest äh, olukord Afganistanis on raske ja meie rahvusvahelise kogukonnana oleme võtnud endale teatud määral vastutust selle riigi tuleviku eest. mina saan omalt poolt korrata ainult seda, mida eelnevad kõnelejad siin ütlesid, nimelt ma tahaksin tänada proua Jäätenmägit suurepärase koostöö eest selles esmases faasis, tegemist on väga hea arvamusega. peamised fraktsioonid on selle arvamuse sisuga nõus, peamised muudatusettepanekud on ühismuudatusettepanekud, mis näitab selgelt seda, et meie seisukohad ühtivad suurel määral ma tahaksin rõhutada muudatusettepanekut neliteist, mis ütleb, et Euroopa Liidu abi, liikmesriikide abi ning institutsioonide poolt antav abi on midagi, mida tuleb koordineerida teiste doonorite poolt antava abiga, nagu näiteks Jaapani ja USA poolt antava abiga, selleks, et raha mitte raisata, me tahame, et seda rahalist abi, mida me anname, ka hästi kasutatakse. suur aitäh! suur aitäh, härra Liisek, teile, tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi. ei, siiski on üks sõnasoovija, ma ei näinud teid, proua Lösing. ma vabandan ei ole hullu, ma olen sellega harjunud, aga mul on hea meel, et äh, ma sõna saan. lugupeetud esimees, äh, minu fraktsioon ja mina ise äh, oleme olnud Afganistani sõja vastu selle sõja algusest alates ja ma olen seda komisjonis ka sageli öelnud tõesti on hirmus, et et äh, see sõda on midagi, mis on läbi viidud äh, selleks, et äh, lõpetada inimõiguste rikkumised ja lõpetada terrorism, aga samas inimõiguste rikkumised ja terrorism veel jätkuvad. arvamus on aga tasakaalustatud, me oleme esitanud muudatusettepanekud koostööd äh, selleks, et öelda, et Euroopa Liidu rahalist abi tuleks kasutada ainult äh, tsiviilotstarbelisteks äh, tegevusteks. ma tahaksin äh, öelda ka, miks me viitame siin politseistruktuurile. me peame selgelt välja ütlema seda, millisele režiimile me relvi saadame, me räägime siin Afganistani politseist, äh, politsei Afganistanis äh, tegutseb vägivaldselt omaenda kodanike suhtes. Äh, suur aitäh, proua Lösing, rohkem sõnasoove tundub, et ei ole, mistõttu ma annan sõna taas raportöörile, et ta saaks selle arutelu kokku võtta. raporti sõna ei soovi ja ma omalt poolt siis ütleksin, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on olnud kahekümne üheksandal septembril kell kaksteist ning hääletus toimub kahekümnendal oktoobril. me oleme oma päevakorra nüüd läbi võtnud ja me lõpetame tänaseks, kohtume homme kell üheksa, mil me alustame kinnise äh, koosolekuga ja hakkame valima neljandat AC esimeest. niisiis, tänaseks on kõik ja kena õhtut!